riike eh, Guantánamo lõplikust sulgemisest, suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik eh, ning eh, proua Malmströmi sõnavõtuga on arutelu läbi, me läheme edasi hääletusega. Vietnami küsimuses on meil seitse resolutsiooni ettepanekut üks neist on äh, kuue fraktsiooni ühine ettepanek. kõik äh, fraktsioonid peale äh, vasakpoolsed on sellega nõustunud. rahvapartei Sotsialistid, Demokraatia, ALDE, Rohelised, ECR ning EFT. me hääletame ühise resolutsiooni ettepanekut, nimeline hääletus ja kõigepealt ma panen ka enda kaardi masinasse. Mm, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. era unánime niisiis, heaks kiidetud ühehäälselt. Tenemos ahora seis, la votación de seis propuestas de resolución sobre la situación. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis ja üks suuline muudatusettepanek proua de Kaiserilt ma usun, et see on tehnilist laadi ettepanekuga, aga kui palun saaksite seda tutvustada, siis ei peaks tekkima ka mingeid äh, probleeme. jah, aitäh. tegelikult äh, põhjenduspunktis N on kirjas N. proua Ashtoni visiidi kohta Kasahstani Kesk-Aasiasse et pärast visiiti ei ole ta mitte ühtegi avaldust teinud. She didn't issue any statement on the matter. ja mina teen ettepaneku sellepärast, et mina ühe avalduse siiski leidsin, mis on aga detsembris kaks tuhat kaksteist, kohe pärast visiiti, siis on see tehtud. nii et eh, me ei arvaks, et ta üldse midagi ei ütelnud. teen ettepaneku lisada pärast on the matter sõnad during the visit in December 2012. Donc elle n'a pas fait et visiidi käigus ta ei teinud mingeid avaldusi, aga ta detsembris kaks tuhat kaksteist tegi, nii et see on lihtsalt selline faktiline parandus. Que... suur aitäh, Veronik. ma eeldan, et vastuvõtjaid ei ole. seega siis me hääletame teksti üle. ühise, ühine resolutsioon ja siia juurde läheb siis ka suuline muudatusettepanek. tegemist on nimelise hääletusega. hääletus on alanud. Todos hemos votado. hääletus on, kas kõik on hääletanud? jah, nüüd on kõik hääletanud, hästi. hääletus on lõppenud vastu võetud. suure häälte enamusega. ja protokolli esitatakse parlamendile järgmise istungjärgu alguses. ning me edastame resolutsioonid, mis hääletati siis vastavale organile